Chers collègues, bonjour à tous. tere päevast, kolleegid. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine, teeme lühidalt, ilmselt päevakorrale muutusi ei ole esitatud, seega saame selle kinnitada. ja lähen otse kohe päevakorrapunkti number kaks juurde, Euroopa Parlament otsustas vastu võtta soovituse kõrgele esindajale ja nõukogule vastavalt artiklile sada kaheksateist selleks, et ette valmistada aasta kaks tuhat kakskümmend läbi, läbivaatamisprotsessi ettevalmistamist DNP lepingu osas. ja raportööriks on Sven Mikser, sotsiaaldemokraat. esimene mõttevahetus sellel teemal toimus eelmisel nädalal, kahekümne kolmandal jaanuaril meie allkomisjonis täiskogul äh, tuleb see vastuvõtmisele märtsi teisel täiskogul. parlament samuti otsustas koostada algatusraporti, mis äh, puudutab mitmepoolse relvamüügi kontrolli ja desameerimissüsteemide probleeme ja väljakutseid. jällegi Sven Mikser on raportöör. raporti projekti läbivaatamine toimub pärast kümnendat äh, NPT ülevaatamiskonverentsi, mis tundub igati mõistlik ja siinkohal tere tulemast Isu, Izumi Nakamitsule, kes on ÜRO asepeasekretär ja desarmeerimisküsimuste kõrge esindaja. tere tulemast, proua Izumi Nakamitsu ja suur tänu, et võtsite vastu kutse osaleda meie mõttevahetusel, kus osalevad meie julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmed ning samuti Ameerika Ühendriikide delegatsiooni liikmed. tervitan siinkohal nende aseesimeest proua Jackie Jonesi, kes on täna ka kohal kohtusime New Yorgis oktoobrikuus aastal kaks tuhat üheksateist, kui allkomisjon käis ÜRO-s ametlikul visiidil. täna oleme kokku tulnud Euroopa Parlamendi ruumides Brüsselis selleks, et tegeleda ühe küsimusega, mis viimaste kuude jooksul on muutunud äärmiselt oluliseks, milleks on ähm, NPT äh, lepingu läbivaatamisprotsess aastal kaks tuhat kakskümmend, relvastuskontroll, tuumadesarmeerimine. käesoleva aasta on NPT äh, <clears throat> lepingu viiekümnenda aastapäeva aasta, see on tõesti nurgakiviks äh, rahvusvahelise desarmeerimissüsteemis, ta jõustus aastal tuhat üheksasada seitsekümmend ja sellest ajast on leping andnud olulise panuse selleks, et ära hoida tuumarelvalepingut ja vähendada tuumaarsenale ta on samuti lihtsustanud tuumaenergia rahumeelset kasutamist ja toetanud tuumavabade tsoonide loomist praeguses olukorras, kus kiiresti on halvenenud rahvusvaheline julgeolekuolukord, tuumarelvade tähtsus ei ole, seda ei ole siiski tõusetunud esiplaanil. riigid on umbusaldavad ning arsenalid, arsenale on kaasajastatud tänu uutele tehnoloogiatele võimalikud küberrünnakud tuumarelvade, tuumasüsteemide vastu, kontrollisüsteemid, juhtimissüsteemid. mõne kuu pärast äh, toimub kümnes NPT ülevaatamiskonverents, läbirääkimised on seda keerulisemad, et geopoliitiline kontekst on väga keeruline, Korea äh, poolsaare tuuma denukleariseerimine, Iraani tuumalepe ning äh, vaidlusmehhanismi käivitamine Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriigi poolt ning erimeelsused DNB praeguste liikmete vahel. kõik see muudab tänase arutelu äärmiselt keerukaks. pärast äh, kaks tuhat viisteist toimunud ülevaatamiskonverentsi äh, ei ole olnud väga suuri edusamme, seega me ei saa endale lubada olukorda, et aasta kaks tuhat kakskümmend ei annaks uusi tulemusi ÜRO ja Euroopa Liit peavad ühtselt ja käsikäes töötama selle nimel, et me taastaksime usalduse ja võiksime edasi liikuda läbirääkimistega. NPT liikmed peavad saavutama konsensuse selleks, et tugevdada lepingut ja tema kolme tugisammast, mis on vastastikku sõltuvad, üksteist täiendavad kõik riigid peavad äh, täielikult panustama selleks, et äh, läbida vaheetapid nagu usalduse taastamine, meetmed äh, vähendamaks tuumarelvade tähtsust siseriiklikes doktriinides, koostöö riikide vahel, tuumaohtude vähendamine ja tuumarelvade mittekasutamise küsimus. eelmisel aastal äh, varises kokku üks järjekordne tugisammas, milleks oli INF-i leping ja Euroopa Parlament tegi üleskutse nii Ameerika Ühendriikidele kui Venemaale selles kontekstis alustada kahepoolset konstruktiivset dialoogi ja alustada kõnelusi teiste tuumariikidega, et sõlmitaks äh, mit-, mitmepoolne leping, seda ÜRO egiidi all. täna kordame oma üleskutset neile kahele riigile selleks, nad alustaks taas dialoogi, et loodaks juriidiliselt siduv instrument keskmaa jõudude jaoks. mõtleme ka New Start lepingule. tuumarelvad ja kliimamuutused on inimkonna jaoks väga olulised eksistentsiaalsed ohud täna. on viimane hetk Euroopa Liit, ÜRO peavad tegema jõupingutusi selleks, et kaks tuhat kakskümmend konverents oleks tugevaks aluseks, millele ehitada reaalsed edusammed, edusammud eelseisvatel aastakümnetel. proua Nakamitsu, teie ülesanne ei ole sugugi mitte lihtne. igal juhul meie toetame teid täielikult meie allkomisjonis ja annan teile siinkohal sõna. Thank you so much, madam chair. suur tänu, proua esinaine. selle lahke, kuid väga sisuka sissejuhatuse eest nendesse teemadesse, mida me täna siin arutame. mul on eh, nii hea meel, et meil on võimalus parlamendi nende teemadega tegelevate komisjonide esindajatega täna kohtuda. ja ma keskenduksin eelkõige kahe tuhande kahekümnenda aasta lepingu ülevaatamise konverentsile, mis puudutab siis NPT lepingu ülevaatamist, kuid ka küsimustele, mis on seotud uut tüüpi relvastuskontrolli kujunemisega, mitmelt poolt maailmast on kuulda hääli eh, sellise uue meetodi vajalikkusest, kaasa arvatud Euroopa Liidu pealinnadest oleme kuulnud eh, sellist sõnumit. Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks on eh, desarmeerimine riikliku julgeoleku küsimus, vähemalt minu nägemuses me pidevalt äh, räägime rahvusvahelise julgeolekuolukorra halvenemisest ja ma arvan, et seda on tunda vägagi akuutselt äh, ka siin kontinendil. juba alustuseks tahaksin öelda, et meie ÜRO-s vaatame ähm, relvastuse äh, tõkestamist ja desarmeerimist vahendina selleks, et julgeolekut suurendada need ei ole utoopilised eesmärgid, vaid tahame arutada ning veelgi enam pühenduda just desarmeerimisele selleks, et äh, tekiks turvalisem maailm. relvakontrolli äh, läbipaistvuse võrgustik ning kõik need erinevad äh, instrumendid, mis võeti kasutusele külma sõja ajal, eelmise külma sõja ajal äh, paljud riigid äh, maailmas tundsid, et äh, need instrumendid on vajalikud selleks, et julgeolek püsiks, eriti just siin kontinendil. proua esinaine, te juba mainisite, et näiteks INF-i leping sai alguse euro ähm, raketikriisist ja kui see erinevate vahendite võrgustik hakkas lagunema, näeme, et taaskord on riigid keskmaa rakettidest ohustatud ja see on tõepoolest tõsine teema. nii et me kõik tunneme sellist suurenevat tunnet käegakatsutavamad tunnet, et meie keskkond on muutunud ebastabiilsemaks, seda ei ole võimalik enam ette ennustada, ette prognoosida ja seetõttu on meil vaja põhjalikumaid arutelusid ka desarmeerimise ning relvastuskontrolli teemal. nii et see on vältimatu praeguses olukorras ja kõike seda arvestades kahe tuhande kahekümnendal aastal tegeleme me erilisel viisil kõige sellega, mis puudutab võimalusi ning ka riske desarmeerimise tasandil kogu maailmas ja üks kõige olulisem nendest ettevõtmistest ongi NPT konverents, mille juurde tulen veel hiljem tagasi. räägin sellest siis veidi pikemalt kuid Euroopa Liit ning äh, liikmesriigid äh, on enda seisukohta juba avaldanud, äh, põhimõtteliselt toetades NPT põhieesmärke. Teie eesmärgid on samad, samasugused kui ÜRO-l. oleme olnud suunatud sellele, et kõik massihävitusrelvad, kaasa arvatud tuumarelvad, täielikult kaoksid. ja tahaksin tänada Euroopa Liitu ja liikmesriike äh, selle ühise töö eest ka ÜRO-s selle seisukoha esindamisel, see seisukoht, mis meile kõigile niivõrd oluline on. ma ei tea, kas te olete teadlikud sellest, aga ÜRO peasekretär äh, mais kaks tuhat kaheksateist algatas enda desarmeerimiskava, ühise äh, tuleviku, äh, julgeoleku tulev, tuleviku kindlustamiseks äh, ja see hõlmas ka väga põhjaliku olukorra analüüsi, kus pakuti välja ka terve rida praktilisi samme, kuidas liikmesriigid saavad desarmeerimist edendada. seal oli välja toodud nelikümmend konkreetset praktilist meedet. ja veel kord tahaksin öelda, et olen tänulik selle eest, et äh, Euroopa Liit on niivõrd tugevasti neid meetmeid omalt poolt toetanud ja mul on alati hea meel äh, ÜRO-s Euroopa Liidu äh, riikidega koostööd teha. aga alustame NPT ülevaatamiskonverentsist, see leiab aset New Yorgis kahekümne seitsmendast aprillist kahekümne teise maini ja see on äh, selle leppe enda jaoks oluline moment. möödub viiskümmend aastat äh, NPT jõustumisest ja see on ka kahekümne viies aastapäev sellest hetkest, kui otsustati seda tähtajatult äh, pikendada. see on, see annab olulisi julgeolekuhüvesid kõigile osalevatele riikidele. NPT toob äh, välja äh, ka mittetuumariikide kohustused, et nad ei omandaks äh, tuumarelvu, ei arendaks neid ja mulle tundub, et see on ähm, rahvusvahelise kogukonnade julgeoleku seisukohalt keskse tähtsusega. lisaks sellele MPT sisaldab ka õiguslikult siduvaid kohustusi kõigile riikidele mitte arendada tuumarelvasid ja see äh, hõlmab siin ka viit tuumariiki. nii et äh, on väga palju sellist, mille üle võiksime uhked olla nüüd sellel aastapäeva lävel ja meie ÜRO-s tahame äh, seda võimalust ka ära kasutada, et oma head meelt väljendada, kuid sellest hoolimata on ka märkimisväärsed väljakutsed, mis meie ees seisavad ja tooksin äh, välja kolm nendest väljakutsetest. esiteks muidugi äh, see üha halvenev äh, ülemaailmne julgeolekuolukord, seda mainisin ka ennem. sellel on käegakatsutav mõju ka NPT läbirääkimistele. see, et on, suhted on vaenulikumaks kujunenud äh, ka viie tuumariigi vahel, see tekitab samuti muret. siiani need äh, viis tuumariiki on äh, jaganud tugevat ühishuvi, tagamaks, et NPT on ähm, asjakohane, et see on elujõuline programm, kuid nende viie tuumariigi vahel eh, viimasel ajal on eh, koostöö nõrgenemas, pehmelt öeldes, et eh, koht, koostöösuhted ei ole enam niivõrd tugevad. ja teine väljakutse, mille välja tooksin, on regionaalsed küsimused, jätkuvad vastuolud sel teemal, mm, mis puudutab Iraani tuumaprogrammi. ma tean, et see on ka teile murettekitavaks teemaks, kuid NPT kontekstis on see samuti väga valuline küsimus. ja kolmas, mille ma välja tooksin, on teatud frustratsioon mittetuumariikide seas, kui nad näevad, et edusamme tegelikult desarmeerimise suunal enam aset ei leia. tuumariigid on võtnud endale õiguslikult siduvad kohustused NPT raames, kuid edusamme on eriti viimastel aastatel olnud vähe. ja see äh, tekitab äh, frustratsiooni mittetuumariikide seas. üks, äh, mille veel välja tooksin, on see tähtajatult pikendatav NPT äh, aastast kakskümmend, üheksakümmend viis, äh, see peaks tagama teatud äh, tasakaalu kolme põhis-, alussamba vahel, kasutatakse tuumaenergiat rahumeelsetel eesmärkidel, tuumarelvade mm, tõkestamine ning desarmeerimine. Te rääkisite, proua esinaine, juba ka meetodite moderniseerimisest desarmeerimise vallas ja kui sellega ei tegeleta, siis äh, tekitab see teatud küsitavusi mittetuumariikide vallas. teatud äh, lubadusi on antud äh, kahe tuhandendal ja kahe tuhande kümnendal aastal. et need ülalpool mainitud ongi siis need kolm põhilist väljakutset, mis me kahekümnenda aasta konverentsi eel võime välja tuua. juba praegu äh, tegeletakse palju sellega, et mõelda, milline, millise kuju võiks äh, see konverents võtta ja millised äh, teemad on sellised, mille arutusele võtmiseks on piisavalt suur toetus. selgelt on tegemist küsimustega, mida ei ole võimalik lihtsalt ühe konverentsiga laheneda. riigid tulevad kohale, tegemist on kuu aega vältava konverentsiga, nii et äh, nendesse aruteludesse mm, sisenetakse süvitsi ja me ei oska neid tulemusi ette ennustada, kuid võime juba välja tuua äh, kolm soovitavat tulemust, mis loodetavasti saavad osaks äh, selle konverentsi järelmitest. esimene neist on see, et kinnitatakse pühendumust varasematele ülevaatamiskonverentsidele ja et tullakse välja ka uute poliitiliste lubadustega selleks, et äh, nende eesmärkide rakendamist kiirendada, tuuakse välja selged võrdlusalused, et me saaksime jälgida seda, kuida-, kuivõrd need edusammud tõepoolest aset leiavad. teiseks, äh, suurem juurdepääs äh, tuumatehnoloogia rahumeelseks kasutamisele eriti need riigid, mis äh, liiguvad äh, jätkusuutliku arengu eesmärkide suunas, sellega seonduvalt on see oluline. ja ka tuumarelva leviku tõkestamise meetmed, arvestades äh, teatud haavatavust, kui me räägime siin näiteks uutest tehnoloogiatest, nende kasutuselevõtust ja järgmisena tahaksin välja tuua ka praktiliste meetmete kaalumise. muidugi on julgeolekuolukord keeruline, kuid endiselt on väga palju asju, mida me saame praktilisel tasandil ära teha selleks, et valmistada, valmistuda tuumarelvade vaba äh, maailma saavutamiseks teatud uute standardite kasutuselevõtt, need arutelud on küll väga tehnilised, kuid kindlasti võiksid need olla osa sellest, mida eksperdid omavahel võiksid arutada, kui nad räägivad võimekusest ja eh, tehnoloogiatest. nii et need on need eh, ideed, mis on pinnale jäänud eh, konverentsi ettevalmistuse käigus selle komisjoni esimees äh, saadik Sovenem äh,, temaga ma kohtun homme Genfis. ootan äh, temaga kohtumist väga, et nendest teemadest täpsemini äh, rääkida. leiavad aset äh,, aset äh, ettevalmistavad kõnelused just Genfis ja Euroopa Liit on ka olnud väga abivalmis äh, nende konsultatsioonide korraldamisel, erinevate osalevate riikide kokkutoomisel ja nii edasi. nii et äh, dialoog äh, ning teatud probleemide tunnustamine kõikide riikide poolt, eriti arvestades seda, et julgeolekuolukord on halvenemas ja see suurenev paindlikkus, need kolm on vajalikud selleks, et Äh, see tulemus saaks olla positiivne. Euroopa Liidu liikmesriikide juhtroll siin on keskse tähtsusega. nii et Euroopa Liidu liikmesriigid saavad mängida äh, silla ehitaja rolli, äh, soodustades dialoogi tekkimist, olles tulevikku suunatud ning ambitsioonikate eesmärkide suhtes seisukohad on osalejatel küll erinevad ja seetõttu me jäämegi lootma Euroopa Liidu liikmesriikide peale, et äh, lihtsustada, soodustada äh, dialoogi õhkkonna tekkimist. Äh, sellise õhkkonna tekkimist, mis oleks suunatud lahenduste leidmisele ning kompromissivaimu leidmisele, et ma arvan, et see on väga oluline. ja loodan, et te võtate selle rolli tõepoolest enda kanda Euroopa Liit. Euroopa Liidus on ka kaks äh, viiest tuumariigist. ja me räägime riikidest, millel on ka tugev äh, suhe ülejäänud kolme riigiga. nii et äh, desarmeerimise kasuks räägivad ka riikide enda huvid. ja seda võiks toetada ka Euroopa Liit üldiselt ja liikmesriigid sellel ülevaatamiskonverentsil. NPT ülevaatamiskonverents äh, on meie ühine vastutus. muidugi me alati äh, rõhutame kahe riigi vastutust, kellel on kõige suurem tuumaarsenal, kuid sellest hoolimata on tegemist ühisvastutusega ja äh, selles äh, kontekstis me jääme lootma ka Euroopa Liidule näiteks äh, eeskuju ja liidri kohustusi täidaks. kuid liikudes edasi sellest NPT ülevaatamiskonverentsist, ma ütlesin jah, tulevikku suunatud, tulevikku vaatav võiks see konverents olla arvestades kõiki neid äh, muutusi julgeolekukeskkonnas, peaksime hakkama äh, mõtlema ka sellele, mis saab pärast kahekümnenda aasta konverentsi. erinevad äh, sündmused, murrangulised sündmused, arengud, tehnoloogiline areng muudavad üha selgemaks, et praegune mõtlemine desarmeerimisest, mis tuleneb põhimõtteliselt külma sõja ajast või siis vahetult pärast külma sõda valitsenud ajast, selle peaks üle vaatama ja ümber hindama. muutunud julgeolekuolukord, see, et meil tegemist on äh, üha enam äh, mitmepolaarse maailmaga, kaasa arvatud äh, uute tehnoloogiate väljakutsetega me räägime küll uutest tehnoloogiatest ja võimalust, väljakutsetest, kuid need toovad endaga kaasa ka võimalusi. näiteks ähm, kontrollimismeetodeid on võimalik niimoodi parandada ja täiustada. et ma olen kohtunud mitmete riikide esindajate ja ekspertidega, kes äh, nüüd soovivad, et tekiks uus relvakontrolli ja desarmeerimise nägemus see on seisukoht, mida ma kuulen pea kõikidest äh, ÜRO liikmesriikidest, äh, kaasa arvatud Euroopa Liidu liikmesriikidest. selline uus visioon ei tähenda seda, et me oma äh, varasema reeglistiku täiesti kõrvale heidaksime ÜRO peasekretär ise on väga selgelt välja öelnud selle, et äh, me peame püüdma säilitada ähm, praegu olemasolevad vahendid, need, mis on meie maailma julgeolekut äh, taganud ning äh, hoidnud seda turvalise paigana. ma arvan, et me kõik oleme teadlikud sellest, et kui räägime äh, uutest lähenemistest relvastuskontrollis, siis see kindlasti võtab aega. Äh, kuid vahepealsel ajal võiksime tegeleda kindlasti sellega, et maksimaalselt säilitada seda, mis meil juba olemas on. ÜRO seisukohast paljud nendest põhimõtetest, mis on meid siiani hästi teeninud, peaksid jätkuvalt olema aluseks globaalsele lähenemisele, desarmeerimisele ja siin on kaks väga olulist aspekti. esimene on see, et täielikult äh, tuumarelvad hävitataks. ja et äh, ähm, nende kasutamisest keeldumine peaks jääma põhiseisukohaks, peaks olema ühiseks eesmärgiks kõigile see, et me jagame seisukohta tuumavabast, tuumarelvavabast maailmast, see peaks jääma meie eesmärgiks teiseks, kui räägime tehnilisel tasandil ja desarve-, desarmeerimisest, siis me peame rääkima paremast kontrollist. desarmeerimine ei tähenda ainult läbirääkimisi, vaid see kõik peab olema ka kontrollitav, see peab olema pöördumatu iseloomuga ning läbipaistev, jällegi üks oluline märksõna. ja ka vastutus, jõustamine kõik see on igasuguste desarmeerimisjõupingutuste aluseks. nii et need on need kaks äh, eesmärki laias plaanis, äh, mis äh, meie jaoks olulised on. et hoolimata nendest vahenditest, mida me valime ja mis sobivad kahekümne esimese sajandi olukorda. kuid me peaksime jätkame arutelusid ka sel teemal, kuidas paremini toime tulla kahekümne esimese sajandi reaalsusega ja tahaksin välja tuua ka mõned näited, eh, mida võib-olla peaksime eh, kaaluma, kui eh, asume kasutusele võtma uut desarmeerimislähenemist. see peaks hõlmama igasuguseid tuumarelvasid nende kvalitatiivset arendamist, kuid ka sisulist arengut. me räägime siiani väga palju arsenali suurusest, kuid peame rääkima ka kvaliteedist üha enam. ma ei pea seda võib-olla siin kordama hakkama, kuid oluline on siiski rõhutada, et meil on vaja tugevdada ka normi keemil, keemiarelva mittekasutamiseks peame tagama ka selle, et äh, need, kes peaksid äh, midagi sellist tegema, kasutama keemiarelva, siis kannaksid ka vastutust oma tegude eest. ja samuti me peaksime säilitama bioloogiarelvade kasutamise keelu põhimõttena ja et nende kasutamisele järgneks rahvusvaheline äh, reaktsioon. peaksime tegelema ka rakettide ehm, küsimustega ja nende kandjate küsimusega, ehm, mis ehm, õõnestab äh, tsiviilkaitse küsimust, seda me näeme praegu Lähis-Idas, raketid on väga raske järgi, jälgida, meil ei ole mingeid siduvaid rahvusvahelisi standardeid ja ma arvan, et nüüd on aeg küps selleks, et me hakkaksime selle teemaga tõsisemalt tegelema peaksime tegelema ka ähm, raketivastaste süsteemide küsimusega, et äh, ballistiliste raketikaitsesüsteemide küsimusega, see on muidugi tundlik küsimus, kuid ähm, hirm selle süsteemi ees on samas äh, ka väga sügavale ulatuv. mainisin ka regionaalseid küsimusi. see tähendab seda, et peaksime tugevdama äh, regionaalset lähenemist desarmeerimisele, peaksime paremini Äh, tegelema usalduse ülesehitamisega. desarmeerimine on midagi, millega peaks äh, tegelema äh, konfliktide lahendamisel poliitilises protsessis, mitte et me ei tegeleks sellega eraldi justkui nagu mingi tehnoloogilise küsimusega. me peaksime suurendama läbipaistvust uute relvastussüsteemide osas, kui mõtleme uute tehnoloogiate kasutuselevõtule näiteks. kuid lisaks sellele ÜRO-s me leiame, et oluline on suurendada kaitsemeetmeid tsiviilelanikele, nii et selles osas on ka veel väga palju ära teha. peaksime püüdma tegeleda ka uute tehnoloogiate väljakutsetega, vaid ka võimalustega, küberteemadega, tehisintellekti teemadega, kuid on ka teisi teemasid. peaksime tunnustama, äh, tunnistama ka erinevate relvade mm, mõju, erinevat mõju meestele ja naistele, soopõhist mõju ja peaksime paremini aru saama, milline see mõju mingisuguse relva puhul on. Euroopa Liit on samuti asunud äh, seda käsitlust toetama. ja lõpetuseks äh, pean rõhutama ÜRO seisukohast äh, ka seda, kuivõrd oluline on, et rahvusvaheline kogukond toetaks mitmepoolseid lahendusi on olemas ka kahepoolseid leppeid, kuid äh, väga olulised on ka mitmepoolsed lahendused ja nii ÜRO kui Euroopa Liit äh, mängivad äh, selles kontekstis olulist rolli. et pärast seda ülevaatamiskonverentsi, NPT konverentsi, tahaks ÜRO kasutada oma algatusvõimet selleks, et erinevaid riike tuua kokku ka mitteametlikumas kontekstis, selleks et analüüsida olukorda, koos selle üle järele mõelda. nii et see on midagi, mis on eelkõige tulevikku suunatud ja püüame muidugi jälgida seda, milline peaks olema see õige ajastus ja formaat sellistele läbirääkimistele. ja lõpetuseks Euroopa Liidu roll ja liikmesriikide roll eraldiseisvana ning ka Euroopa Parlamendi roll. Euroopa Liit ja liikmesriigid juba praegu mängivad olulist rolli rahvusvahelise relvastuse vähendamise kogukonnas. Euroopa Liit on ÜRO tegevuse suur toetaja selles vallas, seda nii rahaliselt, seda nii poliitiliselt kui ka rahaliselt, et seda peab kindlasti rõhustama, rõhutama, kuivõrd oluline on olnud meile ka teie finantstugi. kõik need tegevused, ettevalmistavad tegevused MPT konverentsiks, selle raames Euroopa Liit toetab erinevaid projekte, tuumalõhestamise, takestamise kokkulepet et erinevaid instrumente, mis peaksid äh, seda olukorda parandama. samuti massirelvade tõkestamise, kasutamise tõkestamise algatus on selles kontekstis oluline. praegu on kõik need äh, algatused, mida Euroopa Liit äh, toetab, äh, meie jaoks väga olulised. koos liikmesriikidega on Euroopa Liit ähm, selgelt välja näidatud põhimõttelist lähenemist desarmeerimise küsimuses, seda ka ähm, peaassambleel ning ähm, erinevate lepete valguses, arvestades Euroopa Liidu kodanike julgeolekut, kuna see sõltub nii sagedasti desarmeerimise alastest edusammudest, tundub mulle, et Euroopa Liit ja liikmesriigid, neil on, et see on igati õigustatud, et nad enda seisukohta erinevatel platvormidel tõepoolest avaldavad. liikmesriigid on mänginud äh, tähtsat äh, rolli ka enda algatusi edendades. Äh, kõik see, mis on desarmeerimise huvides, näiteks Stockholmi grupp, äh, selle tegevus, äh, Saksamaa tuumaraketi dialoogi algatus, mis aitab arutelusid edendada selle, nendes küsimustes, mis võib-olla on ametlikest ähm, aruteludest, äh, struktuuridest kõrvale jäänud. Euroopa Liit on olnud ka eeskujuks, kui räägime aruandlusest ja läbipaistvusest. meil on aruandlusmehhanism, mis peaks läbipaistvust suurendama ja meil on hea meel, et te võtate neid meetmeid niivõrd tõsiselt ma olen äh, täheldanud äh, suurenenud äh, huvi desarmeerimise vastu ka parlamendi poolt, parlamentide poolt ja ka Euroopa Parlamendi poolt. mul oli hea meel teid võõrustada eelmisel aastal ÜRO-s ja minu jaoks oli eriti muljetavaldav see, et meil olid tõepoolest sisulised arutelud et see ei olnud lihtsalt poliitiline žest, vaid te olite tõsiselt huvitatud nendest teemadest. ja see huvi on midagi, mille eest meie omalt poolt oleme tänulikud. ja loodan, et see niimoodi ka jätkub. pean ütlema, et ka Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendid on eh, samuti külastanud eh, meid käinud visiitidel, nii et see huvi ei ole üllatav. see näitab seda, et kodanikud, valijad on üha enam huvitatud nendest teemadest, kuna see puudutab nende turvalisust, nende julgeolekut. nii et hea meelega jätkame koostööd teiega, tugevdamaks Äh, edendamaks neid arutelusid ka edaspidi ja mõne kuu pärast meil see võimalik, võimalus äh, ka kohe tuleb. kuid äh, lisaks sellele kuulan suure huviga ka parlamendiliikmete seisukohti, sest läbi nende arutelude ja dialoogi saan ma tegelikult häid mõtteid, millega on võimalik siis edasi töötada ja mida on võimalik edastada ka teistele regioonidele. nii et siinkohal oleks see minu poolt kõik ja jään ootama meie mõttevahetust, aitäh. aitäh, ma annan kõigepealt sõna äh, Jackie Jonesile, kes on Ameerika Ühendriikide delegatsiooni liige ning hiljem teistele kolleegidele, kes tänasel koosolekul osalevad, suur aitäh tänan kõigepealt äh, selle alakomisjoni äh, selle eest, et meie delegatsiooni kaasati tänasele kohtumisele. ning äh, äh tervitan siin proua Nakamitsat, vabandust, et ma valesti hääldan. ning äh, väga huvitav oli kuulata äh, kõiki nende väljakutsete kohta, mis äh, meie ees seisavad meie riik lahkub Euroopa Liidust ning meie oleme Suurbritannia kodanikena äärmiselt mures selle pärast, mis meid ees ootab. Teie töö ei ole kahtlemata üldse mitte kerge rahvusvahelises kontekstis, erilist põhjust optimismiks praegusel hetkel ei ole e. ning olukord on väga keeruline ning võite kindlad olla selles, et Ameerika E, e, et ÜRO ei ole üksi e, ning äh, võite kindlad olla ka selles, et äh, me oleme endiselt äh, ühtsad ning toetame teie seisukohti. ning vaidluste lahendamise mehhanism võeti vastu Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa poolt. ning loodetavasti Eh, kinnitavad selle leppega teised, me peaksime eh, jääma seotuks tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga, see on ainuke kättesaadav instrument selleks, et säilitada rahu ja stabiilsust eh, meie piirkonnas. kahetseme sügavalt, et Ameerika Ühendriigid ja Venemaa sellest lepingust taganesid, keskmaa tuumarelval, tuumarelvade keelustamise lepingust. peaksime olema vastu äh, vastutustundlikud ning tegelema eh, edasi eh, sellega, et, et eh, tuumarelvade keelustamise leping jääks jõusse ning ei tohi lubada, et riigid oma raha kulutavad turmaarsenalide suurendamiseks. peame üles kutsuma neid riike, kes pole lepingule veel alla kirjutanud, et nad selle alla kirjutaks ja ratifitseeriks me ei tohi tulega edasi mängida, riskid on tohutu suured, te rääkisite mõnest, kuid äh, ma mainiksin siin droone, küberohtusid ja muud sellist ning me peaksime endiselt äh, toetama ka tuumarelva kat-, äh, katsetuste keelutamise, keelustamise lepingut ning enne kui liialt kahju kannatavad äh, Eh, kodanikud või eh, siis ökosüsteemid ning olen täiesti eh, nõus sellega, mida te ütlesite tsiviilelanike kohta. Nemad on just need, kes kõige rohkem kannatavad sellises olukorras vastasel korral me ei osuta teenet oma kodanikele. suur aitäh, viis kolleegi soovivad sõna Eh, ning eh, siis eh, vastate neile korraga. kõigepealt saab sõna Sven Mikser, kes on siis raportöör tuumarelvade keelustamise lepingu osas. suur aitäh teile, juhataja ja asepeasekretär. tore on teid jälle näha pärast meie alakomisjoni visiiti New Yorki. mul on kommentaare ja küsimusi. Te ütlesite, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on alati toetanud äh, desarmeerimist väga selgetel põhjustest. Äh, külma sõja vältel oli Euroopa manner, kui äh, nähti seda kui kõige arvatavamat kohta, kus tuumakonflikt puhkeda võiks, kuid paljude Euroopa riikide olukord on keerulisem. Te ütlesite et äh, meil on äh, praegu kaks äh, tuumarelvadega riiki, pärast nädalavahetust ainult üks, kuid üldiselt ollakse seisukohal, et nii kaua kui maailmas on riik, mõnel riigil turvarelvi, peab NATO olema samuti tuumarelvade, peab samuti omama tuumarelvi ning ähm, me teame, et äh, nii edu kui läbikukkumine on üsnagi suhtelise iseloomuga. teame, et viimase kahekümne aasta jooksul on äh, kõik äh, tippkohtumised selles osas läbi kukkunud, kuid kui ka mingisugusele kokkuleppele ähm, jõutakse, on see alati ähm, tehtud siis võib-olla kõige madalama ühise nimetaja ümber. mida võiks edukaks nimetada? kokkulepe dokumendi ümber eh, peaks, millise dokumendi ümber peaks olema edukas, mis sisuliselt peaks eh, olema konverentsi eh, edukas läbiviimine ning te ei, te ei rääkinud kõrvalküsimustest, nendest riikidest, Eh, praegusel hetkel saavad leppega ühineda ainult ehm, riigid, kus ei ole tuumarelva, kuid on riigi, kus on tuumarelv, kuid, ja nad ei kavatse sellest ilmselt loobuda. ning kui eh, mõtleme eh, intsidenti peale, kus maailm on olnud tuumasõja lähedal, siis kaks tuhat kaks toimunud konflikt Pakistani ja India vahel äh, oli üks näide sellest äh, ning mis puudutab rel-, äh, relvade lepingut, siis tuleb veel mitmeid näiteid selle kohta meelde, nii et see on üsnagi lai probleem, kuidas peaksime selliste küsimustega tegelema ning kuidas peaksime suurendama koostööd NB raames ning äh, te ütlesite, et äh, muude küsimuste hulgas äh, peaksime ka antiballistilistest süsteemidest rääkima. oleme rääkinud keskmaa tuumarelvade keelustamise lepingust ning selle lepingu kahetsusväärsest äh, varjusurmast, teame ka ameeriklaste eh, kaebused selle osas. näit-, ühest küljest venelaste tegevus nende eh, eh, relvade arendamisega ning pärast seda on veel uuedki tegijad ilmunud rahvusvahelisele areenile eh, ning eh, see, eh, kes ei ole seotud selle kahepoolse leppega. kuid kui te räägite antiballistilisest süsteemist, kas te mm, soovite mõnda uut tüüpi rahvusvahelist siduvat lepingut? kas te näete võimalust olemasolevat lepet ka laiendada? suur aitäh Rahvapartei nimel, saab sõna Kris Peters. suur aitäh teile, eh, suur aitäh selle eest, et olete siin Euroopa Parlamendis, mul oli samuti võimalus osaleda delegatsiooni visiidil New Yorgis ning eh, minu esimene küsimus eh, on see, et te olete taaskord rõhutanud, et Euroopa Liit on väga tugev partner desarmeerimisaruteludes ning loodetavasti oleme seda äh, ka tulevikus ÜRO jaoks, et jõuda tulemusteni. see on võib-olla esimene element, mida me peaksime rõhutama. teine aspekt, mida te olete maininud äh, ÜRO jaoks on väga oluline, äh, sest peasekretäril on samuti oma desarmeerimisagenda, mis ähm, leiab pidevat äh, arutamist ning kolmas punkt on see, et äh, New Yorgis mainisite te seda, et meil on vaja uut nägemust ja uut lähenemist. ning äh, siin te rääkisite küberküsimusest ja muust, kuid te ütlesite ka seda, et meil on vaja ka mm, ekspertide abi, et sel-, et aru saada, mida need uued tehnoloogiad meile toovad ja kas nad on reaalselt ohtlikud. mis äh, olukord, milline olukord praegu on? milline vajadus on äh, ekspertidega äh, koostöö tegemise järgi, te rääkisite just kübervaldkonnast selles osas Te ütlesite, et meil peaks olema kõigepealt neli aastat ametlikke arutelusid ja siis on meil piisavalt eh, ekspertarvamusi, et eh, eh, järeldustele jõuda ning see uus nägemus ellu rakendada. on endiselt nii, et suhted USA ja Hiina vahel ja äh, ja samuti ka äh, suhted Põhja-Koreaga, Iraaniga on väga olulised, sest äh, meil on vaja poliitilist liidri rolli, et äh, teatud hetkel lahendusi leida ning küsimus on nüüd selles, kas meil on piisavalt tugevalt poliitilisi liidreid selleks, et tulemusteni jõuda. näeme, mis toimub USA-s, Hiinas, Venemaal ja mujal nii et minu mure on e-, ühest küljest ekspertide olemasolu, teisest küljest äh, poliitiliste liidrite olemasolu. Euroopa äh, soovib äh, leida lahendusi, kas, kas on piisavalt tugevaid poliitilisi juhte selleks, et jõuda tulemusteni kõigis neis aruteludes? Renew nimel saab sõna Phil Bannon. minu küsimused juba esitati ma tahtsin paar kommentaari kuulda selle kohta, milliseid jõupingitusi on, jõupingutusi on tehtud, äh, et kaasata India ja Pakistan. Äh, see huvitab mind äh, ka edaspidi ja tahaksin teada, milliseid jõupingutusi on tehtud ning äh, kas äh, on äh, et äh, mingisuguseid, kas sellel oleks, oleks mingisugust konkreetset kasu, kui nad samuti alla kirjutaks või on parem, kui nad süsteemist väljaspoole jäävad ja minu teine küsimus on juba esitatud. rahvapartei nimel saab sõna härra Pastis, kui pä-. Thank you. I I have an uh, observation. Usually all of us are suur aitäh! me kõik räägime USA-st ja Venemaast. kui me räägime siin keskmaa tuumarelvade keelustamise lepingust ja tuumaarsenali vähendamisest minu kogemused näitavad, et äh, olulisi otsuseid langetavad äh, Venemaa ja USA äh, selle nimel, et Hiina jääks igasugustest lepingutest väljaspoole ja samas nad näevad, et äh, Hiinal on tuumaarsenal, mis on peaaegu sama vägev kui ameeriklaste oma. väga raske on oodata mingeid algatusi Venemaa ja USA poolt, ainult multilateraalsed lahendused on need, mis äh, mis äh, läbirääkimised eduka lõpuni viivad. samas, kuidas äh, arutada G5 küsimust, kui me ei suuda sekundaarsete osaliste äh, nagu Pakistan, India, Iira, Iraani ja Põhja-Korea küsimust lahendada. strateegiliselt rääkides ÜRO julgeolekunõukogu äh, alalised liikmed peavad äh, ühiselt avaldama survet äh, vähematele osalistele ning hiljem langetavad alalised liikmed lõpliku otsuse väga kaugel oleme sellest hetkest, kui maailmas pole enam tuumarelvi. aga samas eh, võivad, eh, võime järgmisel konverentsil eh, teatud edusamme teha. kui suudame kaasata sekundaarsed osalised ja te õnnitlete Euroopa Liitu selles äh, <laughs> desarmeerimislepingus äh, osalemises. kuid äh, kuid oma passivismi tõttu me oleme märksa vähem olulised ja kaalukad maailma tasandil. näeme, et need, kellel on palju jõudu, eh, need ei austa vähimalgi määral rahvusvahelist õigust, õigust, et oma eh, lahendusi eh, peale suruda mitte maailmas, aga kohalikul tasandil seda võib öelda Lähis-Ida kohta, Liibüa kohta viimastel nädalatel. sõjaliselt võimsad riigid dikteerivad oma tahtmist ning Euroopa Liidu mõju ei saa niimoodi säilitada. oma äh, komisjonis tõstatame pidevalt selle küsimuse mida tähendab Euroopa Liit ilma sõjalise jõuta, kuidas saame otsuse langetust mõjutada. see oli minu mõtted ähm, teie kõnele vastuseks, ainult multilateraalselt suudame me midagi saavutada praegusel hetkel ma ei näe eriti positiivselt äh, selle konverentsi tulemust. igatahes kõike head ja soovin edu. Merci pour les verts, monsieur Buchner. aitäh roheliste nimel, härra Buchner. aitäh, mul on üks äh, küsimus, äh, mis puudutab just uusi tehnoloogiaid ja eriti just väikesi taktikalisi tuumarelvi Nende puhul ma näen kõige suuremat äh, ohtu, et neid kasutatakse, mõtleme näiteks olukorrale Kashmiris. seal räägitakse väga palju selliste relvade kasutamisest äh, ja mõtleme ka olukorrale Iraanis. siinkohal äh, tahaksin puudutada ka Iraani lepet. Iraani lepe ei äh, lagunenud koostöö äh, ehm, mitte just tuumarelva puudutavate kaalutluste äh, pärast, vaid sellepärast, et rev-, revolutsioonikaardil on raskusi, ajatollal on sisepoliitilisi raskusi ja on võimalik nendest raskustest ainult üle saada siis, kui rahvastik loodab, et äh, raskustest äh, saab äh, üle sellega, kui loobutakse sanktsioonidest, nii et kui me kasutame siin kui me siin räägime eelkõige tuumarelvast, nii nagu praegu Euroopa Liit teeb, see minu meelest on valepidine lähenemine. eelkõige me peaksime rääkima sellest, kuidas oleks võimalik koostada sellist lepet Iraanile huvipakkuvaks, vastuvõetavaks ja see puudutab eh, vägagi ka majanduslikku külge, aitäh. Merci et puis pour ECR, madame Aguilar et nous aurons. suur tänu ja ECR-i nimel proua Aguilar ja see ongi kõik. Yes, solo una pregunta. ainult üks küsimus, ma tahaks eh, teie käest küsida mida võite öelda Iraani kohta, mis puudutab siis eh, integreeritud koostöömehhanismi kasutamist? Merci, madame Nakamitsu. suur tänu, proua Nakamitsu, need küsimused kinnitavad, mida ütlesite ennist, et on all komisjoni liikmetel suur huvi nende teemade vastu ja kuna kuulsime ka proua Jones härra Bannonilt. tegemist on viimase nädalaga, mil Briti saadikud meie seas, meie töös osalevad ja iga päevaga tunnetame järjest rohkem, kui suurt puudust jääme neist tundma. Thank you um.... aitäh. Need kõik on väga rasked küsimused. Need on küsimused, äh, millega meiegi maadleme ÜRO-s üritan vastata nii palju, kui suudan. kõigepealt Iraani tuumaleppe vaidluste lahendamise mehhanism. me oleme kuulnud, mida kolm Euroopa riiki on öelnud. Nad käivitasid selle mehhanismi eesmärgiga säilitada raamistik. me jagame täielikult seda eesmärki. Iraani tuumalepe on olnud üks kõige tähtsamaid äh, diplomaatia alaseid saavutusi tuumarelvastuse leviku tõkestamise alal. nii et me vägagi tahaksime, et äh, Iraan tuleks tagasi parema täitmise juurde ja kui Euroopa riigid selgitasid, et see ongi nende kavatsus, et nad kavatsevad ette valmistada platvormi selleks, et äh, koos iraanlastega hakata neid, hakata vaidlusi lahendama. ÜRO-na, peasekretäriaadina meil ei ole ametlikku rolli vaidluste lahendamise mehhanismis. nii et hetkel me jälgime väga tähelepanelikult ja ütleme põhimõtteliselt sedasama. üritame teha kõik selleks, et säilitada kokkulepe ja kui mõni osapool arvab, et me võiksime mingisugust rolli täita, siis oleme valmis seda ka tegema. hetkel aga meil ametlikku rolli ei ole. kuid äh, oleme nõus eesmärgiga, üritame lahendada probleemi ja säilitada tuumalepet. New Stator on täiesti nõus. oleme avalikes avaldustes äh, sageli kuulnud äh, nii peasekretäri poolt, minu enda poolt pidevalt kutsume üles lepingu pikendamisele ja laiendamisele. ja kui äh, seda ei sünni veebruariks järgmisel aastal, siis see on esimene kord pikkade aastate jooksul, kus kaks suurt tuumariiki ei oma mingeid piiranguid arsenalide osas ja see olukord äh, on üsna ohtlik kogu maailmale. nii et me sooviksime, et need kaks riiki omavahel suhtleksid ja pikendaksid uut äh, startlepet. tuumakatsetuste üldise keelustamise leping, jah, see on puhas desarmeerimisleping. Äh, selgelt äh, ammu oodatud. me sooviksime, et see jõustuks. ja me loodame, et kõik, nii Euroopa Liit kui kõik teised, kõik need riigid, kes on allkirjastanud lepingu, et nende hääled oleks kuulda ja et igal aastal ÜRO kõrgetasemelisel konverentsil ministrite tasemel tavaliselt kuulame me neid hääli ÜRO-s. Euroopa Liidu seisupositsioon väga keerukas, olen täiesti nõus. kui me ütleme kui me räägime legitiimsetest julgeolekumuredest, siis äh, just sellel alusel näeme, et seisukohad on erinevad, keerukad, olenevalt sellest, kus riik asub, millisesse liitu või riik kuulub või ei kuulu. esimene samm meie arvates konstruktiivseteks kõnelusteks äh, ülevaatamiskonverentsi kontekstis üldisemalt, aga ka laiemalt igasuguse desarmeerimise relvastuskontrolli küsimuses on kõigepealt mõista legitiimseid julgeolekumuresid, mis on kõikidel riikidel. kuid on selliseid juhtumeid, kus olen täheldanud või võtame näiteks, äh, näinud Peaassamblee esimeses komitees olen ise näinud, et riiklikud osapool, osalpooled mõnikord äh, võtavad ebavajalikult vaenulikud kõnelused ette ja nendest ei ole kuigi palju abi liikmesriikidele selleks, et oleks sisulised äh, ava, avameelsed kõnelused äh, legitiimsete julgeolekumurede üle. nii et ma arvan, et nüüd on tulnud aeg, kus äh, paljud liikmesriigid on hakanud nüüd ütlema, et meil on vaja tsiviliseeritud kõnelusi nendel teemadel. ja ma arvan, et need liikmesriigid, kes on nii öelnud, on äh, need vapramad ja tuletavad äh, oma kolleegidele meelde, et need on tähtsad kõnelused, mida ei tohi ära rikkuda, enne kui minnakse sisuliste kõneluste juurde. nii et me täielikult äh, mõistame väga keerukaid liikmesriikide eri, erinevaid olukordi. nüüd NPT õnnestumine. Äh, küsimus tuleb esi-, esitaksin selle ikkagi liikme, liikmetele. Äh, sellised ambitsioonikad Äh, eesmärgid, nagu me nägime aastal kaks tuhat kümme, ei pruugi olla realistlikud. ma olen pigem nõu-, ma olen nõus, et tänane keskkond ei ole selline, mis soodustaks ambitsioonikaid ja kõikehõlmavaid äh, lõppdokumente. poolteist aastat vähemalt olen ma äh, riikidest osapooltelt äh, küsinud, palunud, palun jõudke ühisele arusaamale selles osas, mis võiks olla edukas tulemus. kus äh, on teie eesmärgid, millised on ambitsioonid ja mis oleks see absoluutne miinimum, mida tahaksite näha? alles pärast seda, kui äh, riikidest osapooled suudavad ühise nägemuse sõnastada kaks tuhat kakskümmend potentsiaalse tulemuse osas, väga konkreetselt, saavad alles siis alata kõnelused, läbirääkimised, kaasa arvatud, mis puudutavad äh, tulemuse formaati. ei ole mingit, äh, on vaja formaati lõpptule, lõppdokumendile. kaks tuhat kakskümmend äh, kõikehõlmav lõppdokument. see ei ole kivisse raiutud, aga et NPT konverentsil peab olema selline lõpp dokumendi formaat, on palju teemasid, mis, mille osas äh, riikidest osapooled peavad tõesti käised üles käärima ja peavad hakkama arutama. nii et ma väga ootan äh, äh, Genfi kogemust, kohtumist homme, kaasa arvatud kõnelusi esimehekandidaadiga. tema saab olema see ühendav jõud, mis peab riikidest osapooli ühendama ja hakkama tekitama ühist äh, nägemust ja tulemust. et see võiks olla edukas. ja mis võiks ja et mis võiks olla ka absoluutne miinimum ja mis võiks olla tulemusdokumendi, äh, kõikide dokumentide formaat. India, Pakistan raske küsimus tõepoolest, mida lahendada. ma ei kasutanud outlayers terminit, kuid need riigid, kes on väljaspool NPT raamistikku, see on raske küsimus, mida arutada. NPT viie puhul vähemalt meil on raamistik Need, kes siin, kes ei ole hetkel NPT liikmed, meil ei ole multilateraalset platvormi hetkel, mis toimiks. desarmeerimiskonverents pidi tegelikult seda eesmärki täitma, kuid paraku üle kahekümne aasta ei ole tegelikult sisulisi arutelusid ja läbirääkimisi olnud. nii et oleks vaja multilateraalselt toimivat platvormi ja mis iganes see ähm, ajurünnak tulemusena annab, selles kontekstis ikkagi üks element on see, et peaks olema rohkem regionaalseid lähenemisi. ja selle all ka ma mõtlesin osaliselt neid teemasid, näiteks India ja Pakistani suhted. kui ei suudeta neid poliitilisi pingeid ja probleeme lahendada kahe riigi vahel, siis ei saa ka desarmeerimiskõnelusi pidada. minu jaoks ei ole see tehniline küsimus, mida tuleks äh, arutada lihtsalt kui desarmeerimisküsimus, see on osa üldisest äh, julgeoleku ja poliitika kontekstist. üks huvitav areng siiski, mida oleme näinud, on USA algatus Ameerika Ühendriikide valitsus eelmisel aastal algatas protsessi, mille nimeks on luua keskkond äh, CND desarmeerimiskõneluste äh, toetamiseks ja huvitav on see, et nad on kaasanud äh, ka India ja Pakistani. see on endiselt alles väljakujundamise ja dialoogi et, etappi jõudnud, aga loodetavasti need algatused mis ühendavad NPT äh, riigid ja mitte NPT riigid, see saab olema päris huvitav areng. see on üks raskemaid ja üks olulisemaid teemasid ühtlasi, kui me tõsiselt äh, tahame tuumarelvadest vabaneda ma ei usu küll, et neid võiks äh, NPT riikide hulka tuua või mitte et ma ei usu, et äh, viie riigi süsteemi see muu, kuidagi muudaks, aga nüüd äh, anti-, raketisüsteemid, ei, meil ei ole tegelikult äh, kindlat arusaama nagu üldiselt raketisüsteemide puhul. kõik teavad, et see on tundlik ja tähtis teema me lihtsalt juhime tähelepanu sellele, et kui me ballistiliste rakettidega seotud teemasid ja raketisüsteeme üldisemalt ei aruta, siis ei ole see õige üldise desarmeerimise kontekstis. ja ma ütlen seda teades samas, et see on väga tundlik ja väga raske teema. võtame näiteks Iraani juhtum Iraani tuumaleppe ei kaasanud rakettide teemat, sest see on tõesti raskesti lahendatav. nii et juhiksin tähelepanu sellele, et siiamaani on olnud see lünk äh, desarmeerimise vallas, relvastuskontrolli vallas, sellega tuleb ka hakata tegelema. <clears throat> ekspertteadmiste võimekuse väljaarendamine mõned Äh, teemad, millele osutaksin. kui meil on uued tehnoloogiad, sedasorti teemad, ka poliitikud peavad äh, olema paremini kursis tehnoloogia teemadega. on mitmeid äh, huvitavaid algatusi ja ma loodan, et ka need poliitika tegijad, kes ähm, mitmepoolsetel kõnelustel osalevad, loodetavasti nad siis on ka kursis nende tehnoloogia aspektidega. aga üks näide ähm, mitmepoolsete osalejate kõnelustes toimus detsembris eelmisel aastal. Openend töörühm, mis tegeles küberteemadega Peaassambleel, meil oli ülesanne korraldada selline osapoolte koht, mitmete osapoolte kohtumine detsembris, üle saja erasektori tootjate, õppeasutuste esindajatest, kõik, kes tegelevad äh, küberteemadega, tulid ÜRO-sse, istusid maha koos liikmesriikide esindajatega. ja mulle tundub, et kõik äh, äh kõigi jaoks oli see positiivne kogemus sellisest äh, erinevate kogu, erinevaid kogukondi ühendavatest kõnelustest, mis võimaldas äh, mõle, paremini mõista ühtpidi, mis on mängus äh, ja mida tege-, millega tegelevad poliitikud ja teised, millega, äh, millega tegeleb tehnoloogia kogukond ja millest mõlemad peavad teadlikud olema. nii et oleme selliseid loomikulise, loomingulisemaid arutlusplatvorme toetanud tuua kokku äh, ettevõtluskeskkond dip, diplomaadid. ja nüüd laiem äh, koolitus, äh, suutlikkuse edendamine liikmesriikides, mida me oleme liikmesriikidelt kuulnud mitmelt poolt, on see, et külma sõja järgsel ajastul julgeoleku ja rahu küsimustega tegelevad inimesed, nende peamine huvi nihkus relvastuskontrollilt pigem rahuoperatsioonidele, rahuvalve tüüpi operatsioonidele. ja nüüd nad on mõistnud, et relvastuskontrolli desarmeerimine on tulnud tagasi välisministeeriumite töökavadesse, nii et me näeme, et siin on rohkem äh, nõudlust ka suutlikkuse ülesehitamise ja koolituste järele oma veebiplatvormi oleme nüüd tõhustanud diplomaatide jaoks, aga mõtleme ühtlasi ka nooremale põlvkonnale, et äh, tekitada nendes suuremat huvi relvastuskontrolli desarmeerimise vastu. eelmisel nädalal näiteks olime esimene äh, noored ja desarmeerimine kohtumine New Yorgis see oli otsene tulemus äh, uue, uuele mandaadile, mis komiteel on, teha koostööd noortega, tõsta neis huvi nende teemade vastu. ja esimest korda pakume ka võimaluse noortele, äh, üliõpilastele eelkõige, saa-, saada ka koolitust äh, desarmeerimise teemades, nii et me tõesti oleme laiendanud oma tegevust poliitiline liidri roll. meie tahaksime näha seda rohkem tõepoolest. kuid äh, sellegipoolest on tehtud jõupingutusi NPT kontekstis. viis koordineerimisraamistik on taas käivitatud. viimane koordinaator oli Hiina ja nad tõesti investeerisid sellesse raamistikku. uus koordinaator on Ühendkuningriik ja ma näen, et ka nemad tõsiselt äh, viie riigi koordineerimistegevusse investeerivad. loodetavasti annab see ka tulemusi. poliitilised avaldused B5 mm, tuumariikidest, kus kinnitatakse üle kohustused artiklile kuus NPT lepingus mitte ainult kuus. ütleksime kõik kolm sammast. see oleks tõesti tähtis. minu arvates oleks see üks äh, edu tagatistest äh, NPT konverentsil aprillis-mais. ma arvan, et on palju kõnelusi käimas teemal äh, Hiina kohta see on üks nendest väga rasketest teemadest, millega ilmselt tuleb jälle tegeleda. otsekohesema dialoogi kontekstis tuumariikide vahel. ma ütlesin, et tegemist NPT desarmeerimine, see on tegelikult kõikide ühine vastutus. aga ma näen ka et umbes üheksakümmend protsenti tuumaarsenalist kuulub tege-, kahele riigile, USA ja Vene Föderatsioon. Nendel lasub seega eriline vastutus. ja ma tuletan ka pidevalt meelde seda erilist vastutust nendele äh, ülijõududele, kuid mitmepool-, multipolaarses maailmas tähendab see seda, et et äh, esile kerkivad äh, superjõud peavad kandma vastutust, kui ma kõnelen Hiina kolleegidega, siis olen alati öelnud, et kuivõrd selliseid maailma eri nurkadest kuuleme neid üleskutseid, see on märk sellest, et Hiinat tõepoolest äh, supervõimuna tunnistatakse ÜRO-s on aga kõik need riigid partnerid desarmeerimise vallas. teen tihed, väga tihedat koostööd USA-ga, Vene Föderatsiooniga ja Hiinaga. sest nemad on sõjaliselt kõige tugevamad. mõistmata nende positsioone ja mõistmata kõike seda, mis võiks ajendada neid positsioone muutma, see ongi osa ÜRO tööst ja vastutusest. nii et ma teen tihedat koostööd partnerina nende tuumariikidega. ja see on tõesti väga oluline osa meie tööst. väikesed taktikalised tuumarelvad. üks põhjus, miks me tahame mitte kasutamise põhimõtte juurde jääda siin. on, on ju, on just need uue terminoloogiaga seotud eh, küsimused, mida on hakatud arutama. võib jääda, võiks jääda mulje, et kui tegemist on väikese ja väikese ulatusega, siis neid võiks justkui kasutada. Eh, meie ja need niinimetatud eh, need äh, väikese ulatusega taktikalised relvad on tegelikult palju suuremad ja võimsamad kui Hiroshima ja Nagasaki pommid. nii et siin ei tohi olla valesti mõistmist, et kui need on väikesed ja taktikalised tuumarelvad, et neid, et neid justkui võiks kasutada lahingutes. vastupidi, seda me ei usu kindlasti rõhutame, et ei tohi kasutada mitte mingisugust tuumarelva ja see on kriitilise tähtsusega arusaam. loodetavasti kõik tuumariigid ka toetavad seda. juba mainisin Iraani vaidluste lahendamise mehhanismi. ja ma loodan, et tekib võimalus leida lahendus sellele praegusele vaidlusele. ja rõhutaksin, et hetkel meil ei ole ametlikku rolli äh, Iraani tuumarüppega seotud küsimustes, aga kui me midagi iganes saame ÜRO-na teha, siis me kindlasti oleme valmis seda rolli täitma. ja ülemaailmsest äh, tuumarelaste piiramise vaatenurgast. Äh, Iraani tuumarepp on endiselt oluline mehhanism ja taha, tahaksin tagada, et see ka kuidagi äh, alal hoitakse. ma loodan, et ma vähemalt, vähemalt üritasin vastata enamusele küsimustest. Merci beaucoup, merci de votre disponibilité. aitäh, aitäh, et olite valmis tulema. aitäh, et äh, vastasite väga täpselt meie küsimustele. ma arvan, et meie kõigi nimel soovime edu teile töös väljendame meie kõigi toetust ja see on meie kõigi Euroopa Liidu ühine ülesanne ja liikmetele tuletan meelde, et kohtume järgmisel korral, seitsmeteistkümnendal veebruaril kell neliteist kolmkümmend, aitäh!